aga ka kindlasti inimõiguste kaitses Liibüas. aitäh teile, see, see sõnum on siinkohal väga selge, aitäh! suur tänu, proua Kuumes! tänan kõiki sõnavõttude eest ja nüüd oleme selle arutelu ammendanud. homme keskpäeval hääletame nap utolsó. me jätkame oma päevakorraga ja tuleme viimase päevakorrapunkti juurde täna pärastlõunal. selleks on äh, suulised küsimused, mis on suunatud komisjonile ja nõukogule ja küsimuseks on varjupaigataotluste kulude kontrollimine liikmesriikides ma annan kohe sõna küsimuste esitajatele, kõigepealt proua Nadja Hirš, teil on kaks minutit aega. suur tänu, proua härra president me kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta osas leppisime kokku Euroopa Parlamendis, et me soovime ühist asüülisüsteemi, kuid sinna hulka kuulub ka see, et meil oleksid sarnased või ühesugused tingimused erinevates liikmesriikides. kuid süsteemi rakendumisel on tõkked ees, sellepärast et asüülipaketi läbirääkimistel me saime ebapiisavat informatsiooni või kohati ei antud meile üldse informatsiooni või meile anti erinevat informatsiooni erinevatest liikmesriikidest. nii et nüüd äh, kulude planeerimisel on väga vähe informatsiooni meil. seetõttu me sooviksime komisjonilt nõuda, et viidaks läbi uuring või antaks Euroopale informatsiooni, kui neil see informatsioon on juba olemas. näiteks tõlketeenused, juriidiline nõustamine, nende teenuste puhul me ei tea päris täpselt, kui suured on kulus ja kuidas need liikmesriike mõjutaksid. ja ka näiteks rakendusmenetluse ülevaatamisel me näeme, et meil on vaja võimalikult kiireid äh, protsesse, sest see oleks kõikidele osapooltele äh, kasulik. on väga hea, et inimesed saaksid võimalikult kiiresti informatsiooni ja mis puudutab vigade kvooti, siis liberaalide eesmärgiks on see, et me toetame Euroopa Komisjoni, kuid meil on vaja argumente, kui me liikmesriikidega läbirääkimisi peame, selleks et näha, millised mõjud on selle asüülipaketi ülevaatamisel, eriti mis puudutab äh, rakendusdirektiivi ja me sooviksime, et komisjon meid toetaks selleks, et kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast meil oleks asüülipakett, mis on ka tõsiselt rakendunud ja et me saaksime rääkida ühisest süsteemist kogu Euroopa Liidus. suur tänu! suur tänu, proua Hirš! ja järgmisena saab sõna proua Monika Hoolmeier tema on ka üks küsimuse esitajatest. on väga tähtis, et Euroopa Liit tegeleb äh, rände- ja migratsiooniküsimustega, Euroopa Komisjon on teinud oma ettepanekud ja praegusel hetkel ei ole meil täpset analüüsi praeguse õigusliku olukorra kohta ja me ei tea ka päris täpselt, kuidas uued ettepanekud õiguslikku süsteemi mõjutaksid. rahvapartei fraktsioon Äh, on selle poolt, et sisserändajaid ja nende õigusi kaitstakse. kuid kui me vaatame seda olukorda täpsemalt, siis me näeme, et asüüliõigust kasutatakse tihti valedel põhjustel või väärkasutatakse seda süsteemi. asüüliõiguse tagamine ei ole tegelikult vahend tagamaks ähm, sisserände koordineerimist liikmesriikides, me peame hoolitsema ka selle eest, et inimkaubitsejad ei saaks võimalust mängida sisserändajate eludega ja teenida selle pealt miljardeid eurosid. nii et asüüliprotsessid peaksid olema võimalikult selged ja kontrollitavad. asüülitaotlejate õigusi tuleb kaitsta ja seepärast komisjon on ette näinud ka kohustused oma uutes ettepanekutes, minu arvates on need väga õiged, eriti mis puudutab tõlketeenust, meditsiiniabi ja muu abi andmist ma tahaksin siiski tuua välja mõned punktid, mis minu arvates on problemaatilised. ametkonnad liikmesriikides saavad liiga vähe võimalusi väärkasutust äh, väärkasutusele jälile jõuda, siis ähm, piiriületus peaks äh, lõivude kaudu olema reguleeritud. kui näiteks nõudeid rikutakse, siis ei ole peaaegu mitte mingeid karistusvõimalusi. kui asüülitaotleja illegaalselt kuhugi ära kaob, siis ei ole võimalik äh, teda karistada ja kui tema uuesti peaks siis kelle, mõne ametkonna poolde pöörduma, siis tuleb teda abistada ja teda ei ole võimalik karistada. nii et ähm, ei tohiks äh, kiirendatud menetlust lubada alles pärast teist taotlust, sest see tooks endaga kaasa suuri kulude tõusu ja ka tasuta juriidilise abi andmine, nii nagu see on praeguses ettepanekus kirjas komisjoni poolt, tooks endaga kaasa väga suure kulude tõuse, seepärast palun komisjoni, et ta mõtleks oma ettepanekute tagajärgedele praktilises elus ja sellele, milliseid probleeme see toob kaasa haldusüksustele, me soovime kõrgeid standardeid, kui standardid peaksid olema ka rakendatavad ja nad ei tohiks äh, olla liiga suureks tõkkeks, eriti raske koorma all kannatavate liikmesriikide jaoks. ja nüüd äh, Silvi Kijum, ka tema on üks küsimuse esitajatest, kolm minutit, palun. suur aitäh, president tahaksin kõigepealt öelda, et üks meie debati väljakutsetest ja varjupaiga taotluse poliitika sead-, sisseseadmiseks kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on see, et me peame tänaseid menetlusi muutma. meil on vaja rohkem harmoniseerumist, mis tähendab seda, et meil on vaja rohkem ühtseid reegleid. ma arvan, et ainukene praktiline äh, Äh, koostöö täna liikmesriikide erinevaid süsteeme ei muuda. ma olen ka mures äh, selle režiimi üle, äh, mis meil täna on, sellepärast et nõukogus on läbirääkimised seisu, seiskunud. kui te vaatate neid päästemehhanisme, mida komisjon praegu ette paneb, kaks erinevat direktiivi on praegu ette pakutud, ette pandud ja seetõttu siin on meil vaja debatti selles küsimuses meil on menetluses vaja rohkem garantiisid, äh, kulude katmist äh, varjupaigataotluste läbivaatamiseks liikmesriikidele ja majanduskriisis ja meie eelarvete puhul on see praegu just väga ülioluline. sellepärast, et me neid menetlusi korralikult läbi ei vii, on äh, see kulukas ka liikmesriikidele, mis tähendab seda, et komisjon on välja pakkunud ühtlustatud lähenemisviisi ja ma arvan, et see harmoniseeritud eelkäsitlemise protseduur aitaks tegelikult raha kokku hoida, sellepärast et äh, ka süsteemi ärakasutamine äh, ilmneks niimoodi päevavalgele. kuidas seda süsteemi juhitakse, oleks selge ja ka varjupanga, paiga saamise otsus oleks äh, lõppkokkuvõttes parem, sellepärast et taotluste äh, arv on väga suur ja eelkäsitlemisega me suudaksime kulusid kokku hoida, aga kui me räägime kuludest, siis räägime ka Eurodoci süsteemist, mis on dubleeritud, sellepärast et kulutõhususe äh, raportit oleks selle süsteemi kohta kindlasti vaja. me teame, et on äh, väga raskete inim, inimkulude tagajärjed, sellepärast et kui süsteemi dubleeritakse, siis äh, Dublini süsteemist äh, lähtuvad äh, suured probleemid. vaataksime, me peaksime kindlasti selles analüüsis ka vaatama Dublini süsteemi. ma arvan, et harmoniseerimine täna on ebapiisav ja see mõjutab ka meie ettepanekut, aga see on kindlasti tagakiusamise ohvritele halb uudis ja ka liikmesriikidele. kui kaks tuhat kaksteist on meie eesmärk, siis peame sellest eesmärgist ja tähtajast ka kinni pidama. seetõttu me peame kokku panema korraliku dokumendi ja mitte väiksema ühise nimetaja, vaid meil on vaja tõhusat eh, ja kõikehõlmavat süsteemi ja see on meie fraktsiooni eesmärk selles debatis, aitäh! aitäh, ütleb härra president järgmisena saab sõna Korlenis de Jong. ei, vabandust, ütleb härra president. jätsin kahjuks ühe rea vahele, Helen Flootre saab enne teda veel sõna. palun, kaks minutit on teil aega. härra president, aitäh ma arvan, et selle debati eesmärk on sundida nõukogu mingisuguse ettepanekuga välja tulema, sellepärast et äh, asüüli taotlemise reform on vajalik, äärmiselt vajalik ja vahel lihtsalt vastuoluliselt äh, mulisevad siin erinevad äh, institutsioonid ja meil on vaja teada, kas nõukogu on juba edasi jõudnud ettepanekutega, mida tegelikult oleks pidanud meile esitlema juba ammu. küsimus on muidugi kuludes, aga me peame leppima kokku, mis on see kulu, kas me räägime rahalistest kuludest, inimressursi kuludest, poliitilistest kuludest, nende otsuste tegemisest ja kas need kulud on omavahel ka seotud, vahel on. praktikas on täna protektsionism äh, Euroopas ja see tekitab äh, väga palju probleeme ainult neli, neliteist protsenti äh, pagulasi oli Euroopas äh, kogu maailma arvestuses äh, paar aastat tagasi. aga Euroopa ei suuda selle situatsiooniga toime tulla ja see on väga hämmastav. komitee on mitmeid mitte tagasisaatmise põhimõtte juhtumeid analüüsinud ja tegelikult, kui menetlusi oleks täidetud korralikult, siis ei oleks selliseid olukordi üldse, olukordi üldse esinenud. kakskümmend eh, tuhat eurot maksab tegelikult eh, ühe pagulase väljasaatmine, see on väga kallis protseduur ja me peaksime küsima, kuidas seda protse-, eh, kuidas neid menetlusi paremaks teha, sellepärast et need inimesed, kel, kelle varjupaiga taotlus tagasi lükatakse, see Mm, administreerimiskulu kantakse ka, kuidas seda süsteemi siis tõhusamaks muuta, see aitab omakord, omakorda ka teisi kulusid kokku hoida, nii poliitilisi kui inimressursi omi. Äh, muidugi Dublini kokkuleppele äh, võib siinkohal mm, viidata, inimressursi kulud ja ka rahalised kulud on tõepoolest äh, väga kõrged ja nende mm, pagulaste kinnipidamine maksab väga palju. me oleme rääkinud seda ka nõukogus ja see ülesanne tuleb lahendada väga kiiresti. suur tänu. nüüd saab sõna härra T Jong. tema on ka küsimuse esitaja, teil on kaks minutit kõneaega. suur tänu, president. vahel langeme me oma töömeetodite ohvriks kui meil oleks ainult üks asüülidirektiiv, kus oleks kirjas kõik äh, tingimused, siis oleks meil olnud ainult üks võimalus, me kas oleks muutnud direktiivi või me oleks ta võtnud vastu sellisel kujul, nagu ta oli. selle eeliseks oleks olnud see, et Euroopa Parlament oleks kohe saanud öelda, et kui meil ei ole, et meil ei olegi siis ühist äh, asüülimenetlust kuid praegusel hetkel on nüüd meil terve rida direktiive ja nõukogu võib mõnda neist eelistada, mõne teise tagasi saata ja keegi ei saa enam täpselt aru, mis toimub. jah, me võime küll uue Dublini direktiivi välja töötada, aga me ei saa mitte uut, kohe kindlasti mitte uut rakendusdirektiivi. see tähendab seda, et liikmesriikidel on vastutus äh, asüülitaotluste läbivaatamise osas, aga meil ei ole mitte mingit tagatist selle kohta, et seda ka korralikult tehakse. nii et selline olukord on täiesti eh, vastutustundetu ja tahaksin komisjonilt ja nõukogult teada, kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et asüülidirektiiv võetakse vastu ilma, et eh, veel mingid osad sellest ära kaoksid ja millal on võimalik parlamendil direktiivile parandusi teha, millal te kavatsete anda Euroopa rahvaesindajatele ja ka liikmesriikidele selge sõnumi selle küsimuse parandamise osas või te tõesti soovite jätkata seda suhtumist, et liikmesriigid üksi saavad otsustada selle küsimuse lahendamise osa? ehk siis mind ei huvitagi nii väga kulud, mitte et need poleks tähtsad, aga ma lihtsalt tahaksin teada äh, seda, kas asüülitaotlejaid koheldakse inimlikult, kas neile on tagatud korralikud tingimused. kui seda pole reguleeritud, siis pole üldse mõtet muudest asjadest rääkida. ma tõesti loodan, et komisjon toetab meid ka meie püüdlustes. suur tänu. ja pärast küsimuse esitajaid saan nüüd sõna anda proua Enniki Jõrile, kes on, esindab nõukogu eesistujat veel mõned, veel mõni aeg tagasi oli ta parlamendiliige siinsamas, kuid nüüd esindab ta nõukogu. ja palun, teil on sõna. suur tänu härra president, härra volinik, lugupeetud äh, rahvasaadikud, suur tänu, et olete andnud mulle võimaluse natukene rääkida sellest rakendusdirektiivist ja asüüliõigusest. tegemist on tõesti väga tähtsate küsimusega. nõukogule esitati kaheksa küsimust ja alati räägitakse sellest samast rakendusdirektiivist ja kuidas me sellesse suhtume. ja see on väga tähtis, et me ühiselt sellest küsimusest räägiksime Te oma küsimustes äh, lähtute kahe tuhande kümnenda aasta septembri raportist, raportist, mille avaldas komisjon ja komisjon avaldas selle raporti asüülipoliitika rakendamisest erinevates liikmesriikides ja toona öeldi, et on väga tähtis nõuda tagatisi me usume, et tegemist on küsimusega, mille osas tuleb edasi liikuda, sest meil on vaja ühiseid eesmärke, muidu meil ei ole võimalik kunagi sisse viia ühist Euroopa asüülisüsteemi. ja oktoobris nõukogu võttis vastu sisserände ja asüülipakti ja viitas sellele, et Euroopa Liidu liikmesriigid võtavad endale kohustuse asüüli ja sisserände valdkonnas üheskoos kõik tõkked kõrvaldada ja seda teha siis kooskõlastatult. on ka terve rida kohustusi selles paktis või selle pakti kõrval, eh, ehk siis ühine Euroopa asüülisüsteem, mis tuleks sisse viia ja selle jaoks on meil vaja ka otse loomulikult siis ka vastavaid meetmeid ja seepärast nõukogu kutsus komisjoni üles välja töötama ühiseid norme selleks, et me saaksime rääkida ühisest ähm, varjupaigasüsteemist. meil on Stockholmi programm ja seal on ka kirjas, et selline ühine asüülisüsteem on äh, selline, mille puhul on vaja väga kaugele ulatuvat harmoniseerimist ja me kasutasime ära seda toonast äh, huvi, ka komisjon äh, liitus meiega, te mainisite siin juba Eurotoki ja teisi punkte, kus räägitakse teatud kriteeriumite muutmisest selle direktiivi ülevaatamisel mis puudutab varjupaiga taotlejate elamistingimusi, jah, ka selles osas tuleb tõesti midagi ette võtta ja selle osas on tehtud ka kokku, juba ettepanekuid. Äh, nõukogu asus kohe tööle pärast seda, kui komisjon oli teinud oma ettepanekud ja vaatas väga pingsalt ja üksikasjalikult läbi kõik need ettepanekud. ja praegusel hetkel on olukord selline, et äh, meil oli võimalik äh, vastu võtta ainult üks määrus ja eelmisel aastal nõukogu ja parlament jõudsid kokkuleppele selles osas, et me soovime teha tõsiselt suuri muudatusi ja et need muudatused äh, peaksid siis toetama ka tulevast tööd ühise varjupaigasüsteemi väljatöötamisel kahjuks teistes valdkondades ei ole siiamaani eriti suuri edusamme tehtud. ja tegemist on väga poliitiliste ja väga keeruliste tundlike küsimustega, seepärast meil ei ole olnud võimalust kokkuleppele jõuda ma usun, et neid äh, probleeme ei ole mitte ainult nõukogus, vaid ka parlamendis on väga palju erinevaid arvamusi nende küsimuste lahendamise osas. siis need küsimused, mida te esitasite selle rakendusdirektiivi ülevaatamisel on terve rida erinevaid äh, probleeme ja parlamenti on informeeritud kogu sellest tööst, mida siiamaani on tehtud. jah, ma saan aru, et nõukogul on kõhklusi, on äh, muresid selle direktiivi ülevaatamise osas. küsitakse endalt, et mis oleks selle muudatuste tegemise mõju varjupaigasüsteemidele liikmesriikides ja kuidas me saame tagada selle, et menetlused oleksid tõhusad, me soovime ju tõhusaid ja vähekulukaid süsteeme. väga paljud liikmesriigid olid varjupaigasüsteemi harmoniseerimise vastu. Nad ütlesid, et meil on vaja teatud ühtseid norme ja meil on vaja ühiseid kaitsekriteeriume nõukogu arvestas nende ettepanekutega. nüüd on pall nõukogu väljaku poolel, me oleme väga raskes majanduslikus olukorras, uued menetlused on kulukad, seepärast peame üles näitama solidaarsust ja välja töötama sätted, mis endaga ei tooks kaasa liiga palju bürokraatlikku ja äh, finantskoormust. siiamaani ei ole meil olnud võimalik sellesse süsteemi tasakaalu sisse viia ja meil ei ole õnnestunud ka vältida seda, et äh, varjupaigasüsteemi saaks kuritarvitada. kuritarvitus kuritarvitamised lähevad liikmesriikidele kalliks maksma ja kahjustavad neid, kes tõesti sõltuvad rahvusvahelisest kaitsest. seepärast tuleb meil nende küsimustega uuesti tegeleda aga ma usun, et komisjon kavatseb veel selle küsimusega põhjalikumalt tegeleda. on väga tähtis anda aruteludele nõukogus uus hoog, uus hingamine ja tuleb arvestada ka parlamendi arvamusega. mis puudutab nüüd seda rakendusdirektiivi, siis selle osas ma loodan, et me saame liikuda edasi ja et äh, et sellest kujuneb välja väga tähtis pakett. aga liikmesriigid on ka väga selgelt välja öelnud oma arvamuse, nad on öelnud, et kavatsevad komisjoni uued ettepanekud läbi vaadata. kõnelejad katkestatakse. võib-olla võiksin siiski veel välja tuua ühe nüansi, ütleb kõneleja. mis puudutab kulude küsimust või kulude hindamist jah, otse loomulikult tuleb äh, kulusid juba eelnevalt hinnata ja me kohe kindlasti nõukogus seda küsimust arutame, kuid meil ei ole vastavat informatsiooni, et siin äh, kulusid eelnevalt kokku lüüa, prognoose teha. see, neid kuluprognoose on meil vaja saada liikmesriikidelt, aga me ei saa neid. me oleme kohe kindlasti nõus kuluprognoose tegema, aga meil on vaja siis vastavat informatsiooni liikmesriikidelt. ja ma usun, et äh, tõesti kõik peaksid andma oma panuse ja meile informatsiooni andma. ja nõukogu leiab, et tema kohustuseks on nüüd üle vaadata need kehtivad direktiivid ja me tõesti anname endast parima. ja tänan teid kõiki teie sõnavõttude eest. me arvestame Euroopa Parlamendiga, me loodame Euroopa Parlamendi peale. jah, Euroopa Parlamendis töötab väga palju eksperte ja hea koostöö viib meid edasi ka selles valdkonnas aga me peame hoolitsema ka selle eest, et Ungari eesistumisaeg kujuneb edukaks ka selles osas, et me saame varjupaigasüsteemide osas edusamme teha, meil on vaja ühine süsteem kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sisse viia. meil on vaja ka poliitiliselt edasi jõuda, meil on vaja välja töötada kõrgekvaliteediline direktiiv ja me soovime kõik kogu tähtsa töö veel enne eesistumise aja lõppu lõpetada. ja me kohe kindlasti jõuame kiiremini edasi siis, kui parlament ja nõukogu käivad käsikäes. suur tänu, suur tänu, proua riigisekretär ja nüüd anname sõna volinik Füülele, kes vastab siis küsimustele. Thank you uh,, Mr President. suur tänu härra president, lugupeetud parlamendi liikmed. selline direktiiv on väga oluline osa ühtsest Euroopa asüülisüsteemist. komisjoni eesmärgiks on luua süsteem, mis on tasakaalustatud, õiglane, tõhus ning äh, samuti ka kulutõhus. finantsmõju on iga komisjoni ettepaneku oluline Äh, aspekt ning me hindame seda põhjalikult. komisjon teostas põhjaliku uuringu ettevalmistuse perioodil, hinnates äh, asüülidirektiivi vastavalt mõjuhinnangu varasemale uurimisele. finantsmõju hindamine põhines äh, peamiselt statistilisel informatsioonil ning andmetel, mis liikmesriikidelt on saadud põhineb äh, põhjalikel küsimustekel. ainult mõningad liikmesriigid suutsid kirjeldada täielikku kulu, teised kirjeldasid teatud elemente, põhiliselt puudutasid õigusabikulu ning äh, tõlkekulu. komisjon hindas finantsmõju vastavalt kättesaadavale informatsioonile. komisjon tegi järelduse, et pidades silmas meie eesmärke kulusid vähendada, Äh, siis e eeldati siis eeljaotuse lahendamist, kus investeeritakse asüüliprotsessi äh, varem selleks, et see protsess oleks tõhusam, kiirem ja õiglasem. lisainvesteeringud esimesel etapil muudavad antud protsessi tõhusamaks ning sellised äh, investeeringud Äh, tasuvad ennast ära, sest äh, siis tuleb vähem äh, kulusid, mis puudutab vastuvõtukulu ja apellatsioonikulu. seda, selle meetodi poolt kasutati tänu hiljutisele kaasusele Ühendkuningriigis mis esitati komisjonile septembris kaks tuhat kümme ning selle põhjal me tuvastasime, et eeljaotus asüüliprotsessi käigus, võimaldades ligipääsu pädevale õigusabile menetluse algusjärgus, võimaldades äh, esindajal suhelda otsuste langetajaga, pakub äh, esimese järgu otsuste puhul paremat kvaliteeti. tegemist on siis kiiremate otsuse langetamistega, suurema määra positiivsete otsustega esimesel instantsil, vähem on ka edasikaebusi ning vähem on ka tagasisaatmist päritoluriikidesse. edasikaebuste äh, hulk ja äh, elatuskulude määra võib äh, vähendada sellisel viisil ning äh, samuti on võimalik säästa ka lisakulutuste osas, mis lähevad õigusabile. tahaksin teile meelde tuletada ka hiljutist Euroopa Parlamendi uuringut, mis puudutab koormuse jaotus liikmesriikide vahel asüülitaotlejate vastuvõtmisel ning tegemist on siis asüülimenetluse ja vastuvõtmise kuludega, eh, kaasa arvatud ka õigusabile minevad kulud. kokkuvõtteks, eh, komisjon on pööranud suurt tähelepanu kuluelemendile, mis on osa mõju-uuringust ning tulemusi kinnitavad empiirilised tõendid ning informatsiooni täiendab ka Euroopa Parlamendi poolt tehtud analüüs. seega komisjon ei äh, kavatse täiendavat kulu-uuringut teostada. samas järgmiste etappide jooksul, kui meil on tegemist läbirääkimistega asüülidirektiivi osas, siis komisjon on endiselt väga tähelepanelik, mis puudutab kulude osa. suur tänu. suur tänu. suur tänu, härra volinik, teie selgituste ja vastuste eest ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt saab sõna Rahvapartei esindaja, kelleks on härra Pussutil. kaks minutit, palun. Thank you, Mr President uh,. There is no question that the asylum package uh, is currently blocked and this is a pity praegusel hetkel on asüüliprotsess, uh, asüüli direktiivi protsess blokeeritud ja me peaksime tegema kõik, mis võimalik, seda olukorda lahendada. ma võin äh, ette kujutada mitmeid põhjuseid, miks on olukord kinni jooksnud, me või, pea keskenduma uutele ettepanekutele, kui me samas teame, et on olemas juba olemasolev seadusandlus, mille puhul äh, liikmesriikidel on raskusi selle täitmisega ning see on äh, tekitanud äh, ebasoodsaid meeleolusid liikmesriikides, sellepärast nad ei ole valmis minema edasi uute seadustega, kui neil on raskusi juba olemasolevatega. teiseks äh,, uus ettepanek näeb ette uusi ja märksa kõrgematasemelisi kohustusi, mis on teinekord ka ebarealistlikud, eriti vaadates praegust olukorda ning nagu on juba seda praegusel öeldult rõhutatud, võib viia olukorra kuritarvitamiseni. kolmandaks, tegemist on tõepoolest äh, finantsanalüüsi puudumisega, ma pean ütlema, härra volinik, et ma ei leia, et Euroopa Parlamendi poolt teostatud analüüs on just äh, seotud äh, äh, täpsemalt nende kuludega ja see on komisjoni ülesanne hinnata oma ettepaneku finantsmõju. edasi, ei ole ühtegi ettepanekut, mis puudutab korrektset õiguslikult siduvat koormuse jaotamise mehhanismi ning see omakorda loob paljudele liikmesriikidele raskusi ja samuti ka parlamendile. ning lõpetuseks, nõukogu takistab selliseid ettepanekuid näiteks nagu äh, Dublini regulatsiooni äh, ülevaatus. mul oli hea meel kuulata äh, seda, et eesistuja ütles, et ta pöörab täiendavat tähelepanu äh, Dublini dokumendile tegemist on keerulise olukorraga ning me peame sellest olukorrast välja pääsema. rahvapartei fraktsioon on valmis tegema koostööd nõukoguga ning ka teiste parlamendifraktsioonidega, püüdes jõuda kompromissini, mis oleks kõigi jaoks aktsepteeritav. suur tänu! suur tänu! ja nüüd Cecilia Wikström liberaalide nimel kaks minutit, palun. E suur tänu. kõikidel Euroopa Liidu institutsioonidel on oma tähtajad aastaks äh, kaks tuhat kaksteist ja sellel hetkel peab olema meie ühine asüülisüsteem olema valmis. Äh, me oleme natuke mures selle üle, kas, üle, kas me oleme valmis äh, sellest tähtajast kinni pidama meil peaks olema tegema, tegemist ühtse süsteemiga, kus me lahendame äh, olukordi, kus me otsustame inimeste tuleviku üle ja otsustame, milline on selle taotluse tulemus. olukord on sarnane kõikides liikmesriikides, kui juhul, kui süsteem on paigas, praegusel hetkel see nii ei ole. praegusel hetkel on tegemist väga suurte erinevustega selles osas, kuidas inimesi koheldakse erinevates liikmesriikides volinik Füüle viitas raportile ja selle raporti tõttu me teamegi, et on tegemist suurte erinevustega liikmesriikide vahel. me teeme, teame ka seda, et kulud vähenevad, kulud vähenevad siis, kui te parandate kvaliteeti ja otsused langetatakse esimesel instantsil. praegusel hetkel me teeme kõik, mis võimalik selleks, et muuta menetluste direktiivi ning seega äh, siinkohas oleks väga oluline teada, milline on tegelik kuju, kulu erinevates liikmesriikides asüülitaotluse menetlemisel. detailse analüüsi puhul me suudame vältida vigade tegemist, me langetame siis õigeid otsuseid ning seega oleks väga hea, kui komisjon suudaks äh, esitada detailsema analüüsi ning näidata meile seda, kuidas te saate vähendada menetluskulusid ning äh, nagu härra Pusutel ütles, et see on ilmselt ka võtmeks selleks, et me suudaksime üle saada äh, tõkkest nõukogus, mil ja ma arvan, et on äh, kahetsusväärne, nõukogu ei suuda kokkuleppele jõuda, me peaksime leidma sobiva lahenduse. oleme kuulnud Ungari peaministri arvamust ja seega ma siis sooviksingi, et Ungari eesistuja jätkaks sedasama head tööd, mida on juba teinud Belgia eesistuja. oleks kahetsusväärne, kui see protsess peatuks praegusel hetkel täielikult. ma usun, et koos me jõuame sellise asüülisüsteemini, mis on inimlik ning ma usun, et aastast kaks tuhat kaksteist on see ka võimalik. me jätkame siis tööd selles looduses ja tõepoolest loodame ka tulemusteni jõuda. suur tänu, järgmisena Rui Tavares kuue NGL fraktsiooni nimel. Teil on üks minut. baloldal részéről. Obrigado, senhor presidente. Eu creio que nestas discussões há sempre um aitäh, härra president tõepoolest need diskussioonid äh, rõhutavad äh, seda, et äh, me anname humanitaarabi väga kulukal moel. ei, tegelikult me tahame teha neid menetlusi nii odavaks kui võimalik et me aitame inimesi, aga samas selle eest äh, liiga palju ei maksa. kui meil on varjupaiga taotlemise süsteem, me püüame teha seda odavamaks. kõige kallim selle asja juures on äh, äh, sund kinnipidamine, nende inimeste sundkinnipidamine, kellel on varjupaiga õigus, kui nad ootavad, et nende taotlusi läbi vaadatakse ja need inimesed tegelikult ei saa korralikult koheldud. aga meie humanitaardimensiooniga äh, tegevus äh, läheb õiges suunas ja me püüame teha seda nii odavalt kui võimalik. täna äh, näitab liikmesriikide seadusandlus seda, et need menetlused on kallid, repressiivsed ning ka ebaõiglased varjupaiga taotlejate jaoks ja see on ka koormaks meie õigussüsteemidele. seetõttu ma arvan, et komisjon peab andma meile palju informatsiooni, nii et me saaksime luua loogilise süsteemi, aitäh! suur tänu! ja nüüd meie järgmine kõneleja, kelleks on Shera Patten. Teil on üks minut see debatt on ühtse varjupaigasüsteemi Äh, sisseseadmise debatt Lissaboni lepingu all. liikmesriigid maksavad äh, selle privileegi eest äh, iseenda asju ajada suuri kulusid. varjupaigasüsteem Ühendkuningriigis on juba täiesti segane, sellepärast et inimesed kaovad sellest süsteemist ja taotlused, mida läbi vaadatakse, on kontrolli alt väljas ma olen aru saanud, et ma tegelikult kulutan siin liiga palju äh, õhku ja sõnu, et sellest teemast üldse rääkida, sellepärast et äh, liikmesriikidele peavad jääma nende demokraatlikud õigused. Äh, te elate ilmselt groteskses fantaasiamaailmas, kus te kujutate ette, et Euroopa Liit võtab kõik vastutused üle. aga Briti poliitikud on tegelikult Äh, öelnud Lissaboni lepingule ei ja võtnud oma saatuse oma kätte. Vigül äh.... suur tänu. Franz Obermeier mitteühinenute nimel. üks minut, palun. suur tänu, härra president, kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguseni tuleks meil varjupaigapoliitika Euroopa Liidus ühtlustada ja me ei tea, mis transiiditsoonides kiiretest väljasaatmistest saab, kas neid on võimalik edasi teha või mitte, sest Saksamaal on need väga tähtsad. komisjon on öelnud, et ta kavatseb selle niinimetatud lennujaamade regulatsiooni välja jätta, sellepärast et äh, varjupaiga taotlejad tuleks juba maismaapiiril äh, tagasi lükata, aga me teame ju kõiki neid arutelusid, eriti just selles küsimuses, mis on näiteks ähm, turvaline päritolumaa, me ei tea päris täpselt. kas äh, nüüd see regulatsioon hakkab kehtima ka näiteks õdede-vendade puhul, siiamaani kehtis see ainult äh, vanemate vanavanemate puhul, siis mis saab arstiabist, ma küll ei taha, et varjupaiga taotlejad hakkaksid meie meditsiinisüsteemi koormama. siis menetlusprotsessi kulud pidid langema, ma kahtlen, et äh, sisse viiakse vähem bürokraatia, ma kardan, et bürokraatia pigem kasvab ja see toob endaga kaasa veel ka suuremat äh, sisserändevood ja see kohe kindlasti ei ole Euroopa Liidu jaoks hea. suur tänu ja nüüd on äh, fraktsioonide nimel kõnelejate nimekiri ammendunud ja tuleme nüüd registreeritud kõnelejate juurde kõigepealt härra Jakolino. suur tänu, pole mitte mingit kahtlust selles osas, et varjupaigataotluste direktiivid on eriti tähtsad direktiivid. pagulaste staatust tuleb kontrollida. kui pagulaste staatust antakse, siis peab see staatuse andmine toimuma väga kiiresti. ja nüüd see varjupaigataotluse äh, pakett, millega tuleks tagada õiguslik kaitseraamistik. see näitab väga hästi, et kriteeriumid ja sätted erinevates liikmesriikides on erinevad juba praeguse menetluse puhul. härra volinik, ma tahaksin viidata sellele, et kriisi ei tohiks kasutada kui ettekäänet vahendite eraldamisest, eraldamiseks keeldumised me, kui me midagi ette ei võta, siis me langeme stagnatsiooni. meil on vaja tõendeid, mis, millega oleks võimalik tõendatud varjupaigataotlusi esitada ja meil on vaja ka täpselt teada saada, millal on võimalik varjupaigataotlus tagasi lükata. ja meil tõesti tuleb siin terad sõkaldest eraldada, kui me soovime asüülipaketti edasi viia. ka Stockholmi programmi tuleb tugevdada, siin on tehtud äh, sadu vastuväiteid sellele programmile viimasel aastal küll varjupaigataotluste arv on vähenenud, kuid suure tõenäosusega on meil siiski vaja rohkem äh, pakkuda tõlke ja õigusabiteenuseid. meil on vaja ka tugevdada kõikide nende erinevate teenuste struktuuri. Maltas on küll, Maltal on juba tehtud esimesi samme samal ajal on aga väga raske olukorda kergendada ja samas liikmesriikidele öelda, et te võite äh, asüülitaotlusi rahuldada ainult nende puhul, kes asüüli tõesti ka väga vajavad. suur tänu, härra Jakolino ja nüüd härra Moraes, palun. järgmise kõnelejana kaks minutit. me räägime täna Euroopa varjupaigasüsteemi ülesehitamisest ja me oleme tõesti teinud äh, progressi mõnes äh, selle äh, paketi osas äh, Belgia eesistumise ajal, aga ilmselgelt on need vaid kõrvalised aspektid äh, selles varjupaigapaketis. menetlused on selle paketi selgroog ja seetõttu on väga oluline, et kuna kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ühtse asüülisüsteemi tähtaeg läheneb, siis me liiguksime edasi Äh, menetluste hindamine liikmesriikidele on oluline sellepärast, et me teame, milliseid kulusid see kaasa toob. ja ma olen nõus sellega, mida äh, komisjon ütles äh, Ühendkuningriigi kohta, et meil on piisavalt äh, selle kohta tõendeid, et äh, kui esimese astme otsuseid kvaliteet, äh, teha paremini, siis vähendatakse süsteemi kulusid ja kvaliteet paraneb. seetõttu on meil vaja liikmesriikidelt rohkem teavet selle kohta, et neid argumente toetada. aga me ei räägi siin ainult kuludes, vaid menetluste mm, ülevaatamine tähendab ka seda, et varjupaiga taotlemise standardid kasvavad kogu Euroopa Liidus. sest tänane õigusraamistik tuleb kindlasti üle vaadata. komisjon on ettepanekuga välja tulemas järgnevate kuude jooksul ja parlament peaks kindlasti esitama väga tugeva arvamuse selles küsimuses, sest õigusabile on õigus äh, varjupaiga taotlejatel ning kõik need garantiid on olulised äh, selleks, et asüülisüsteem oleks võimalikult tõhus. ja see, seda ma nimetaksingi ühtseks Euroopa varjupaigasüsteemiks me mäletame üheksakümne üheksandast aastat, kui nõukogu seadis äh, Tamperesse eesmärgid, sealt edasi Haagis ja Stockholmis, nii et saagem aru, et me saame, et me sõltume nõukogust, et nad äh, ei blokeeriks seda süsteemi, aga me loodame Ungari eesistumise ajal äh, konstruktiivselt äh, töötada ja jätkata sedasama, mis Belgia eesistumise ajal juba tehti. me võib-olla tahame näha teistsuguseid tulemusi, aga me töötame koos ja loodetavasti Ungari eesistumise ajal näeme ka progressi. Igen, igen, köszönjük szép. suur tänu kõik väga õige, mis ütlesite. järgmisena kolleeg Dias de Mera. Teil on kaks minutit. suur tänu, härra president, meil on väga vaja varjupaigapoliitikat. kaheksandal septembril avaldatud komisjoni teatis viitab äh, probleemidele liikmesriikidele, liikmesriikides ja tõketele, millega pole võimalik veel ühtset äh, varjupaigasüsteemi sisse viia meil direktiivi rakendamismäär on erinevates liikmesriikides erinev. meil tuleb toetada ka äh, seda, kui inimesed soovid protesti esitada, sest äh, väga tihti antakse äh, varju paiga luba alles teisel või kolmandal läbivaatamisel. peale selle tuleks paika panna ka tähtajad õigusabimeetmete kasutamisel ja tuleks mõelda ka sellele, et ainult äh, kuus liikmesriiki kasutavad äh, seda tagasisaatmise lõpetamise klauslit. komisjon peaks nüüd tõesti keskenduma Äh, protsessi algusele selleks, et tagada tugevamat mõju nii kontrollimehhanismide puhul kui ka selle puhul, kellele siis luba tegelikult antakse või kellele mitte. niimoodi oleks võimalik väga palju säästa tõlke ja õigusabi kulusid. meil on vaja selget uuringut selle kohta, kui palju õigusabimeetmed läheksid maksma e-, kohtusüsteemide esimeses astmes. seepärast on ka väga tähtis, et komisjon annaks meile informatsiooni tegelike kulude kohta, ehm, mõeldes nüüd sellele esimesele etapile. komisjon täna teatas, et ta ei kavatse seda teha, minu arvates ei ole see vastuvõetav olukord, te peaksite selle otsuse üle vaatama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 Te olite küll teise komisjoni liige ja see ei ole võib-olla teie kogemusega otseselt äh, seotud, aga Assüüri paketi äh, suhtes tegime tööd ka Belgia eesistumise ajal. ja võib-olla Ungari eesistumise ajal puhutakse elu sellesse protsessi uuesti sisse, nii et komisjon saab kogu vajaliku informatsiooni, isegi kui see ei ole teie mm, kogemusega otseselt seotud. mis puutub info edastamisse nõukogule ja siis me oleme näinud äh, täna, kuidas rahvusvahelise varjupaiga taotlejate süsteemi on püütud äh, parandada, aga harmoniseerumine ei pruugi kohe alguses asju äh, parandada, nii nagu komisjon on seda öelnud, kulude küsimus on ka küsitav, sellepärast et äh, praegu maksavad äh, liikmesriigid äh, nende menetluste eest. menetlused on liikmesriikides erinevad ja see tähendab seda, et mõningad liikmesriigid menetlevad rohkem kui teised komisjoni ettepanek menetluste parandamiseks tähendab seda, et me teise astme menetlusi vähendaksime, suurendaksime esimese astme menetlused ja see tähendaks ka üldist kulude vähendamist sest me ei räägi siin ainult kuludest äh, menetluste puhul, aga me räägime siin äh, ka sellest kulust, mis tekib, kui meil ei ole ühtset varjupaigasüsteemi. täna on meil mitmeid tuhandeid asüülitaotlejaid Euroopa Liidi, Liidu piiridel, kes tulevad äh, Iraanis, Iraagist, Sudaanist või Somaaliast ja me peame arvestama ka inimressursi kulu selles kõiges nendes, nendel inimestel ei ole mitte mingisuguseid äh, garantiisid, nad on kinnipidamiskeskustes äh, kuid ja kuid ja see on väga kulukas. Nendel inimestel ei ole samu garantiisid, mis kurjategijatel on Euroopa Liidus. ja seetõttu nad peavad lihtsalt istuma ja ootama, milline mm, staatus neile antakse, nii et me peame kindlasti inimkulu arvestama äh, inimesed on tulnud sõjakolletest, on kinnipidamiskeskustes ja peavad äh, inimestel ei ole äh, üldse raha ja finantsressursse ja seetõttu me peame kindlasti liikmesriikide kulusid ka vähendama sellest, sellest olukorrast tulenevalt. jah, suur tänu. ei, härra Papa-Nikolau, te ei saa veel sõna, kõigepealt härra Coelho, palun, kaks minutit. suur tänu, härra president. Um- Nende küsimuste esitajad, eriti Monika Hoolmeier, ütlesid täpselt seda, mida mina ka tahtsin öelda. meie käes on viis meedet, mis puudutavad varjupaigasüsteemi tegemist on miinimumstandarditega, aga komisjoni esitatud raport, mis esitati siis eelmisel aastal, ütleb väga selgelt, et erinevates liikmesriikides kasutatakse erinevaid menetlusi ja et on väga suured vahed selles osas, mis puudutab äh, protsesside tagatisi on väga suured erinevused erinevates liikmesriikides ka selles osas, mis puudutab kiirendatud menetlust või ka kuulamisi või ka võimalusi kasutada õigusabi. seega, teatud liikmesriigid kas valesti või ebatäielikult on rakendanud direktiivi ja mõned teised lihtsalt vaatavad direktiivi rakendamisele läbi sõrmede. nüüd on meil kaks võimalust, kas me loobume ühisest süsteemist või me vähendame erinevusi erinevates liikmesriikides. meil on vaja teha parandusi, eriti selles osas, mis puudutab äh, front-loading ut. meil on vaja kõigepealt äh, mõelda sellele, kus on vaja parandusi teha ja ka siin peavad liikmesriigid olema valmis koostööd tegema ja koostööd tuleb teha ka kulude jagamise osas, me peame tegema koostööd. liikmesriigid ja institutsioonid peavad nendest äh, kohustustest kinni pidama. meie eesmärgiks on see, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kehtib Euroopa Liidus ühine varjupaigasüsteem. suur tänu, kallid, kallis kolleeg ja nüüd viimasena, kuid mitte grammigi vähem tähtsana, härra Papa-Nikolau. poolteist minutit. suur tänu, suur tänu, härra president. ma tean, et samamoodi nagu ka härra Coelho välja näen, sellepärast võib-olla ajasite meid ka segamini. nimelt täna on nüüd olukord selline, et Saksamaa valitsus andis teada oma otsusest, et pagulaste tagasisaatmisest loobutakse Kreekasse järgnevatel, äh, järgneval kaheteistkümnendal kuul ka Island ja Ühendkuningriik on sarnastest otsustest teada andnud, kuid novembrikuus õigusministrite nõukogu ei olnud nõus selle tagasisaatmismenetluse lõpetamisega Dublini määruse raames. nüüd on aga väga tähtis siiski midagi ette võtta, isegi kui olukord tundub lootusetu ja see direktiiv, millest me täna räägime, on ju tegelikult direktiiv, millega soovitatakse äh, institutsioonide osa säilitada ja eriti tähtis on, on siin just selle front-loadingu või selle eeljaotuse äh, säilitamine. proua Hoolmeier juba rääkis, et meil on siin tõesti vaja mõeldada erinevatele õigusvahenditele, mis on meie käsutuses. me peaksime mõtlema ka, millised on mõjud, millised on kulud ja me peaksime mõtlema ka sellele, kas tõesti ette pandud meetmeid on võimalik ka rakendada. kui meil ei ole aga mingit sellist otsuste baasi, siis ei ole võimalik sisse viia ka ühtset varjupaigasüsteemi. on väga suured vahed ettepanekute ja ette pandud eesmärkide vahel nii et äh, tegelikult võime siin rääkida solidaarsuse puutumisest ja võib-olla komisjoni nõukogu võiksid öelda, miks see olukord on selline. suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voor. jelentkezünk van, úgyhogy mindegyiküknek szót adok. kolm inimest on soovinud sõna saada, nad saavad ka kõik sõna. Úré a szó egy. härra Loonen esimesena soovinud sõna. üks minut. ma io non vorrei inserire una nota stonata. härra president, lihtsalt nii palju ma olen veendunud, et, et ka semantiliselt saame me siin rääkida suhet, suhtest kokkuhoiu vahel ühelt poolt ja varjupaiga poliitika poolt vahel teiselt poolt. ma olen veendunud et isegi siis, kui halduskulusid on võimalik kärpida, kärpida, siis tegemist on ainult kulude kärpimisega paberil. sel, tegemist ei ole mitte ideoloogilise, vaid kultuurilise probleemiga. on lihtsalt kultuuriliselt väga erinev lähenemine sellele küsimusel. sellel pole mitte mingit pistmist ideoloogiaga ja see on probleem, millega meil tuleb tegeleda. Vahemere riigid kannatavad eriti rändevoogude all, aga nemad on külalislahkemad kui teised riigid. ja siis on meil veel teised riigid, kus meetmed ja kriteeriumid on palju rangemad ja Itaalias on nüüd kulud tõusnud kolmkümmend miljonit eurot oli see eelmisel aastal teistes riikides äh, süülikulud vähenevad, ma ei usu, et meil on võimalik lihtsalt viiendik kuludest kärpida. me peaksime arvestama ka äh, puuetega, näiteks äh, poliitilistel vangidel on tihti ka füüsiline puue, sest neid on eelnevalt väga halvasti koheldud. ja peale selle on veel ka teisi erikohtlemist vajavaid äh, gruppe. me peame olema avatud nendele gruppidele, eriti kui me soovime tagada vaba Euroopat ja kõnelejad katkestatakse jah, te rääkisite pea kaks minutit, ütleb härra president. suur tänu, kallis kolleeg. Helena Basescu äh, äh,. ja nüüd saab sõna Helena Basescu. Teil on üks minut. suur tänu härra president, ka mina leian, et on väga tähtis, et see kahe tuhande viienda aasta direktiiv üle vaadatakse, eriti mis puudutab äh, miinimumstandardite sisseviimist varjupaigamenetluses ja ettepaneku sisuks peaks olema Euroopa Liidu menetluste lihtsustamine varjupaigapoliitika osas äh, normid peaksid lähtuma parimatest kogemustest Euroopa Liidus ja liikmesriigid peaksid tagama tõesti varjupaigaõiguse. jah, me teame, et meil on riiklikes süsteemides praegu probleeme. rakendusmeetmed on erinevates liikmetes väga erinevad ja see toob endaga kaasa ka väga palju administratiivseid probleeme. ja need probleemid tuleks võimalikult kiiresti lahendada äh, luues ühtne süsteem. ma kutsun nõukogu üles võimalikult äh, kiiresti meile andma päevakajalist informatsiooni liikmesriikide kohta. on väga tähtis alustada uuringuid selleks, et meil oleks võimalik see direktiiv ka tähtaja sees läbi vaadata. suur tänu Least, uh, suur tänu, proua Pasescu ja viimasena ja jällegi mitte grammigi vähem tähtsamana proua Hoolmeier. ta on üks ähm, küsimuse esitajatest, kui ta palus veel kord sõna. suur tänu, härra president, et mulle veel kord sõna andsite. mul on teile suur palve, volinik Füüle. ma tahaksin teile öelda seda, et äh, valed prognoosid toovad endaga kaasa valed kuluprognoosid. nimelt varjupaiga taotlejate arv mitte ei vähene, vaid äh, suureneb, kuna Makedooniaga viisasüsteemi lihtsustati, see tõi endaga kaasa rändevoogude suurenemise, aga ka äh, rändevooge suurendab ka see, et asüülipoliitikat kuritarvitatakse kui me lähtume valedest äh, lähteandmetest või kui me arvame, et kui kohe alguses esimese läbivaatamise jooksul varjupaika taotlus rahuldatakse, siis see toob endaga kaasa kulude vähenemise. see ei tähenda aga seda, et esimene läbivaatamine oleks äh, halb ja tegelikult äh, kulud tõusevad sellepärast, et kuritarvitamise oht on suurem. kõrgemad kvaliteedistandardid on tähtsad ja ka ma olen tõesti valmis rääkima ka protseduuri keerulisemaks muutumisest, muutmisest, kuid see toob endaga kaasa rohkem kulusid, seepärast tõesti äh, kuulake ära liikmesriikide kõhklused, neil on konkreetsed kogemused ja neil on siiamaani ikka veel kõhklusi. suur tänu. me oleme nüüd peaaegu jõudnud juba lõpusirgele, arutelu on peaaegu lõppenud, nüüd saab veel kokkuvõtteks sõna volinik Füüle. Uh, lugupeetud härra president, lugupeetud liikmed, ma olen äh, väga hoolikalt kuulanud äh, teie poolt esitatud arvamusi. menetlusdirektiiv on väga oluline äh, osa Euroopa ühisest asüülisüsteemist, mis tuleb paika panna enne aasta kaks tuhat kaksteist lõppu. komisjon tervitab Euroopa Parlamendi otsust minna edasi läbirääkimistega, mis puudutab asüülidirektiivi, mis äh, puudutab nüüd läbirääkimisi nõukogus, siis äh, komisjon hindab liikmesriikide valmisolekut arutada antud teemat avatud ja konstruktiivselt, kuid me oleme leidnud, et on väga palju olulisi ja keerulisi valdkondi. selleks, et hõlbuse direktiivi vastuvõttu, komisjon otsus, on otsustanud vastu võtta äh, enne Poola eesistumist eraldi otsuse. komisjoni üldine eesmärk antud direktiivi osas on liikuda edasi ühtse menetluse suunas võimaldades äh, järjepidevamat taotluste menetlemist. uus ettepanek puudutab põhiõigustest kinnipidamist ning kõrge kvaliteediga otsuse langetamist esimesel astmel, mis annab tulemuseks äh, hea otsuse ja kiire menetluse, viies omakorda kulutuste vähendamisele. uues ettepanekus komisjon soovib lihtsustada teatud sätteid eesmärgiga lihtsustada ka nende rakendamist. komisjon jätkab oma jõupingutusi tagamaks sobivat äh, tasakaalu õigluse ja tõhususe vahel antud menetluse käigus. mis puudutab finantsmõju, siis komisjon täiel määral mõistab, kuivõrd oluline on kuludega seotud küsimus ning jätkame olulisel määral tähelepanu pööramist kuludega seotud elementidele läbirääkimiste käigus. tahaksin lõpetada rõhutades, et Euroopa Parlamendi arvamus on loomulikult väga oluliseks äh, lähtepunktiks, mis võimaldab komisjonil arvesse võtta ka parlamendi positsiooni, äh, valmistades ette oma uut ettepanekut me jätkame edaspidi koostööd parlamendi ja nõukoguga oma ettepaneku väljatöötamises, seda siis laiemas asüülipaketis, suur tänu! suur tänu, härra volinik ja nüüd viimasena, aga mitte grammigi vähem tähtsamana, proua Enniki Jüri, kes on Ungari riigisekretär Enniko lõpetab ka meie kõnelejate nimekirja. suur tänu, härra president, härra volinik, lugupeetud rahvasaadikud, daamid ja härrad. ma tänan teid selle huvitava arutelu eest. ma tänan teid ka selle eest, et meil oli võimalik rääkida väga konkreetsetest küsimustest ja ma olen veendunud, et komisjoni uue ettepanekuga on meil võimalik edasi liikuda. siin öeldi, et meil on vaja miinimumstandardeid, see on äh, ütlematagi selge. jah, me peame tõesti väärkasutuse lõpetama. Need on kõik väga tähtsad elemendid ja me peame kõik sellega tegelema. tahaksin veel ühe mõtte siia arutellu tuua. me kõik oleme väga uhked selle üle, et Euroopa Liit on selline liit, kus inimväärikus on üks kõige tähtsamaid äh, väärtusi. ja selle küsimuse puhul, asüüli küsimuse puhul, on ju tegelikult tegemist inimväärikuse küsimusega. ehk inimväärikusest peaks saama meie kompass edasiliikumisel Ungari eesistujamaana tahab selle inimliku teguri panna alati oma poliitikate keskmesse ja sellest lähtuda. siin juba eelnevalt öeldi, et äh, praegune olukord on selline, et me peaksime väga kainelt asju vaatama aga ma arvan, et me peaksime siia juurde tooma ka emotsionaalse poole, eriti näiteks romide lõimimise puhul. Euroopa Liit peab näitama, et ta ei kasuta mitte ainult oma mõistust, vaid et tal on ka suur süda. tänan teid selle töö eest, tänan Belgiat eesistujamaana kogu tehtud töö eest. me oleme juba vastu võtnud rohelise raamatu ja teil on kõigil võimalik sealt lugeda, millised on äh, siseministrite prioriteedid. ja ma täna ennelõunal juba ütlesin, et me tõesti kavatseme kõikidega koostööd teha ja me soovime nii kiiresti kui võimalik nõukogus kokkuleppele jõuda. nii et teie siis saaksite ka tõesti öelda, et Ungari eesistujamaana hoolitses selle küsimuse eest täie südamega. suur tänu, proua riigisekretär! me usaldame sajaprotsendilisi ungarlasi Euroopa Liidu